lugupeetud kolleegid, alustame taas istungit. eile vastu võetud äh, tekstid ja eilse koosoleku protokoll on laiali jaotatud, kas selle kohta on kommentaare? ei ole, seega on protokoll kinnitatud. see Pustimäe